Äh, daamid ja härrad, meie istungijärk äh, jätkub. eilne protokoll ja vastu võetud äh, tekstid on kättesaadavad. kas on mingisuguseid vastuväiteid, kas see on vastuväide või lihtsalt sõnasoov? Te soovite sõna? selge, hea küll. vastuväiteid siis ühesõnaga ei ole. nii kaheksasada kolmkümmend üheksa, ai, vaba mikrofon, ei. niisiis ei ole, ei ole vastuväiteid protokollile, väga hea. seega on protokoll kinnitatud. austatud kolleegid, nüüd jätkame päevakorra, pärastlõunase päevakorra esimese punktiga, milleks on komisjoni avaldus seoses soovitustega alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. ning mul on hea meel anda sõna proua volinik Malmströmile. palun. aitäh! austatud juhataja, austatud parlamendiliikmed lepe president Junckeri ja president Trumpi vahel eelmise aasta juulist eh, tõi välja suunad meie kaubandussuhetes Ameerika Ühendriikidega, kes on meie kõige olulisem kaubanduspartner ja aitas maha võtta pinged selles olulises suhtes. eelmisest juulist alates olen viis korda kohtunud äh, oma äh, Ameerika vastaspoolega ja, ja toonud, pannud, pannud paika töökava ühisavaldustes. meie eelmise nädala kohtumiste, kohtumisel hindasime edu, mis on saavutatud äh, töörühmas ning äh, rääkisime ka Euroopa Liidu läbirääkimissuuniste vastuvõtmisest. mina ütlesin, et praegu ollakse nõukogus valmis andma volitus kaheks läbirääkimiste protsessiks, kõigepealt tariifide kaotamine äh, tööstustoodete osas ja teiseks vastavushindamise osas. ning kordasin, et tulevased läbirääkimised ei hakka puudutama põllumajandust. ma olen kindel, et parlament jagab meie arusaamist transatlantiliste suhete olulisusest, mis on maailma majanduse tuiksuun. töörühma selgelt paika pandud töökava on meile väga positiivne. arvestades Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide kaubandussuhete ulatust, on tollimaksude kaotamine, isegi kui need on suhteliselt väikesed, asi, mis aitab vähendada kulusid meie ettevõtjatel paljud tööstussektorid mõlemal pool Atlandi ookeani äh, toimivad nii, et tulu teenitakse suhteliselt vähe ähm, ja sedagi tänu meie turgude suurusele. kui äh, meil õnnestub sõlmida lepe, mis võtab neid makse vähemaks või maha, siis äh, suurendatakse meie ettevõtjate ülemaailmset konkurentsivõimet. me eeldame et, et kaheksa protsendi võrra või üheksa protsendi võrra, mis teeb umbes kakskümmend kuus miljardit eurot, suureneb äh, eksport. mis puudutab vastavushindamist, siis standardid ja äh, õigusloome küsimused võivad aidata meil liikuda edasi selles osas vabakaubandusleppe poole. kutsusime sidusrühmad, sidusrühmi üles oma soovitused meile esitama ning ootame neilt toetust meie läbirääkimistele Ameerika Ühendriikidega selles valdkonnas olen teadlik sellest, et paljud parlamendiliikmed kardavad, et me satume läbirääkimistel surve alla ning kinnitan teile, et mina olen saatnud väga selge sõnumi eelmisel nädalal veel, aga ka enne juba Ameerika poolele selle kohta, et ühepoolsed kaubandusmeetmed Euroopast imporditava kaubanduse, kauba suhtes Äh, haavavad oluliselt transatlantilisi suhteid. olen samuti selgelt välja öelnud, et see ei ole meie eelistus, aga kui Ameerika Ühendriigid rakendavad ühepoolseid kaubandusmeetmeid, siis toimime niimoodi ka meie nende suunal ja läbirääkimised lõpevad. ning see on selgelt kirjas ka läbirääkimissuuniste eelnõus. ning samuti võtame siis kohe vastu ka tasakaalustavad meetmed ma loodan, et, et mõistus jääb peale, selliseid meetmeid ei tule ning meil õnnestub jätkata tööd mõlemale poolele soodsa lahenduse leidmiseks. nii, et ma võin öelda, et läbirääkimismandaadi vastuvõtmine annab, annaks tunnistust sellest, et, et Euroopa Liit on valmis omalt poolt tegema kõik, et täitma eelmise aasta juulis sõlmitud lepet. kui meil tuleb mingi viivitus, siis võimendatakse sellega kriitikat ja ebakindlust olemasoleva olukorra suhtes. nii et ma loodan, et te toetate Ameerika Ühendriikidega läbirääkimiste jätkamist. Teie toetus on väga oluline, sest see näitab, et Euroopa institutsioonid on ühtsed selle suuna, sellel suunal edasiliikumisel kui parlament hääletab selle piiratud läbirääkimismandaadi vastu, siis te sisuliselt hääletate tasakaalustatud äh, lä-, lähenemise vastu eelmise aasta juulist, äh, mille eesmärk oli vähendada pingeid kaubandussuhetest ning äh, sisuliselt hääletate siis nende pingete toetuseks. samas, kui on olemas ettepanek nende pingete mahavõtmiseks, reaalne ettepanek. eriti autotööstus Ah, mis on meie ettepaneku raames. sellega seoses on, oleks väga mõistlik autotööstuse tollid viia nulli. see aitaks nii tarbijaid kui tootjaid. ja oleks palju parem kui olukord, kus hakatakse täiendavaid tolle kehtestama. nii et ma olen valmis tähelepanelikult kuulama teie soovitusi käesoleva arutelu käigus ning kordan veel kord, et kui läbirääkimised on alanud, siis hakkame me aktiivselt ja regulaarselt parlamenti teavitama kõigist läbirääkimiste aspektidest, nagu me alati kaubandusläbirääkimiste puhul oleme teinud. aitäh, proua juhataja! tänan! proua volinik, nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad, kõigepealt Rahvapartei poolt proua Kristel Tool, poolteist minutit. aitäh, proua juhataja! austatud volinik, tahaksin kõigepealt äh, avaldada teile austust äh, seoses püüdlusega normaliseerida suhted Ameerika Ühendriikidega ning äh, valmisoleku osas pidada konstruktiivseid läbirääkimisi ning äh, homme on meil oluline hääletus ja ma loodan, et parlament toetab teile mandaadi andmist, sest meie kõigi huvides on, on kaardistada ühised äh, huvid Ameerika Ühendriikidega ning äh, kasutada neid ära kaubandussuhete soodustamiseks. mis, mis puudutab kriitikat nende poolt, kes ütlevad, et äh, Trump mõistab ainult seda, kui jõupositsioonilt temaga räägitakse, siis neile ma ütlen, et et kui meil tulevad tollid ja mingi konflikt, siis kannatavad väga paljud. me peaksime pigem üritama leida ühise keele Ameerika Ühendriikidega ning seda saab teha läbirääkimiste laua taha, taga eelkõige. kaotada ei ole siin midagi, kui äh, läbirääkimised ei õnnestu, siis on vähemalt tehtud konstruktiivne katse meie suhted uuele alusele seada. kui aga läbirääkimised viivad tulemusteni, siis eh, ei õnnestu meil mitte ainult eh, kaubanduskonflikti maha võtta, vaid eh, vähendada ka tolle ja tõkkeid kaubandusele ning lõpetuseks veel üks lause. maailm muutub, maailm liigub edasi, kas me astume nendesse läbirääkimistesse või mitte ning mina arvan, et suurte demokraatiate ülesanne on muutuvas maailmas koostööd teha, aitäh! nüüd sotsiaaldemokraatide eh, nimel härra Lange, Boldit, kaks minutit. aitäh, proua volinik, aitäh, proua juhataja. me ei räägi läbi siis, kui meile püstol meele kohale surutakse. seda me oleme kuulnud korduvalt pressiteadetes, et Euroopa Liidu põhimõte on mitte surve all läbi rääkida. ja nüüd ma küsin, mis on muutunud? Ameerika Ühendriikide tollid on jõustunud terasele ja alumiiniumile, Hispaania oliividele ning ähvardatakse praegu kehtestada Trumpi poolt siis täiendavaid tolle varuosadele, autoosadele ja autodele. sisuliselt Ameerika Ühendriikide poolt selle surve osas ei ole mitte midagi muutunud, omalt poolt oleme aga teinud mitmeid mööndusi. näiteks vedelgaasi Äh, import Ameerika Ühendriikidest on suurenenud kakskümmend protsenti, sooja <clears throat> import on suurenenud sada kakskümmend protsenti ning kõigis menetlustes on komisjon kinnitanud äh, Ameerika sojaoa jätkusuutlikkust ning nüüd ka biodiisliga seoses ootame äh, impordi suurenemist seoses sellesama mööndusega nii et me oleme teinud mitmeid järeleandmisi, aga ma küsin, kus on Ameerika Ühendriikide järeleandmised? kus on nendepoolne surve järele andnud? mina ei näe siin mitte midagi ning niikaua, kui olukord sellisena püsib, peaksime enesekindlalt väljendama oma seisukohta ning edasi. eelmise aasta juulis otsustati, et me ei sõlmi lepet, milles ei räägita Pariisi kliimaleppest. täna, paar tundi enne praegust arutelu rääkisime kliimamuutusest ning aga praegu ei räägita mandaadis, läbirääkimiste mandaadis poole sõnagagi kliimamuutusest ja mõjust. meie peaksime seevastu sellest kindlasti rääkima. ja me ei tohiks järgida lihtsalt tugevama õiguse põhimõtet, nagu praegu kavatsetakse teha. aitäh! ECR nimel saab sõna härra Zahradil, poolteist minutit aitäh! austatud juhataja, volinik, transatlantilised kaubandussuhted on maailma kaubandussüsteemi nurgakivi. meie fraktsioon toetab komisjoni mandaadi eelnõu seoses tööstustoodete tollidega ja vastavushindamisega. sest see aitab maha võtta pingeid ja lisaks tõotab olulist kasu ka Euroopa Liidu ettevõtjatele ja tarbijatele, näiteks kui võetakse maha äh, tööstustoodete kõrged või vähendatakse kõrgeid tolle tööstustoodetele, näiteks äh, äh, riidekaubad. see suurendab meie vastavate ettevõtjate konkurentsivõimet ning see soodustab ka meie VKE-sid sellega, et et kaovad tõenäoliselt topelthindamised, kui õnnestub sõlmida vastavushindamuse lepe ent üks oluline tingimus seoses nende läbirääkimistega on, et neid ei saa lugeda edukalt lõpetatuks, kui terase ja alumiiniumi tolle samas maha ei võeta. on vaja ka suuremat selgust autotööstuse osas, selleks et oleks tagatud vastavus WTO nõuetele ning samuti ka selgus päritolureeglite rakendamise osas. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid peavad õppima mõlemat TTIP nelja-aastasest läbirääkimiste tsüklist seoses tollide hõlbustamisega, reguleerivate asutuste koostööga ja teistes küsimustes ning meie fraktsioon loodab, et läbi, läbi, läbirääkimised annavad siin olulise edasimineku, aitäh! ALDE fraktsiooni poolt äh, proua Šoke, teil on kaks minutit, aitäh! <clears throat> proua volinik, austatud juhataja reeglitepõhine kaubandus on väga oluline meie avatud majandustele, sest enamus majanduskasvust järgmistel aastakümnel tuleb, eh, sünnib väljaspool Euroopa Liitu, aga kui me vaatame Hiinat, siis Hiina ei jälgi kaubandusreegleid ja paraku, vaadates Ameerika Ühendriike, näeme, et seal on praegu võimul valitsus, kes on ebaõiglaselt eh, käsitlenud Euroopa Liitu julgeolekuohuna selleks, et põhjendada terase ja alumiiniumi tollide kehtestamist samas meenutades meile kohustusi NATO lepete raames. Need asjad ei käi omavahel kokku. kaubandussuhete pingestumine Ameerika Ühendriikidega omab tõsiseid tagajärgi, seetõttu on oluline jätkata läbirääkimisi ning üritada jätkata Ameerika Ühendriikidega rääkimist ning üritada saavutada tulemusi. et keegi peab ju käituma täiskasvanuna. Need, kes soo-, soovivad toetada Euroopa Komisjoni algatust, ma loodan, et te mõistate. ja Trumpi administratsiooni ametnikud, et Trumpi administratsiooni ametnikud käsitlevad äh, nende läbirääkimiste, nendesse läbirääkimiste äh, mitte äh, toetamist Euroopa Liidu otsustusvõimetuna. läbirääkimiste alustamine ei tähenda, et puhutakse uuesti elu sisse TTIP-le. kui toetame läbirääkimiste alustamist väga selgetel tingimustel omalt poolt äh, nende lõpetamiseks, siis anname mõtestatud panuse olukorra parandamisse. meenutan kolleegidele, et ei tohiks kasutada praegu kolmandate riikidega sõlmitavaid lepinguid äh, nende kolmandate riikide vastu, sest meil ei ole praegu aluseid äh, läbirääkimiste sõlm-, äh, pidamiseks ja lepete sõlmimiseks riikidega, kellel meil kaubandussuhted on, näiteks Hiina. nii et äh, pidagem silmas seda, mis meil on võita ja samas ka seda, mille me võime kaotada. nii et minu fraktsioon toetab Euroopa Komisjoni ja ma leian, et me peame praegu olema ühtsed, eriti suhetes Ameerika Ühendriikidega. aitäh! roheliste ja EFA nimel härra Jadot, teil on kaks minutit proua volinik, proua juhataja, head kolleegid. Donald Trump on inimene, kes paar aastat tagasi ütles, et kliimamuutus on täielik jama. et see on asi, mis on leiutatud hiinlaste jaoks. ning eesmärk on äh, pidurdada Ameerika tööstusettevõtete arengut. ning äh, samas on kolmsada Äh, teadlast rõhutanud kongressi, kongressile tehtud avalduses, et kliimamuutus on reaalsus ja president Trump keeldub seda uskumast ning ning on üritanud Brexitit äh, toetada ja lõhesid õhutada ja, ja kritiseerinud isegi Theresa May'd, kes on üritanud jõuda leppeni Euroopa Liiduga. ning just selle presidendiga soovitakse praegu läbi rääkima hakata. selle, sellele presidendile äh, soovitakse ära anda osa meie suveräänsusest, osa meie väärtustest. ning ma vaatan, et isegi sotsiaaldemokraadid on praegu äh, enne valimisi mõistuse pähe võtnud ja ütlevad, et ei ole mõtet läbi rääkida inimesega, kes meile püstoli on suunanud, kes meile maksud kehtestab või tollid kehtestab, kes ähvardab meil äh, meid äh, autotööstuse ja, ja homme võib-olla mingite teiste teemade osas ka, kui meil on julgust ja kui me soovime tõesti näidata, et Euroopa Liit on majanduslik võim ja on poliitiline võim, sii-, ja kui me soovime näidata, et Euroopa Liit seisab oma väärtuste eest, seisab kliima eest ning äh, seisab enda eest sotsiaal- ja majanduslikes küsimustes, siis me ei saa alustada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega. et eh, ei ole mõtet eh, öelda, et alustame läbirääkimisi ja vaatame, mis saab. ei, me ei saa läbi rääkida Ameerika Ühendriikidega, sest Ameerika president on inimene, kes ei jaga meie väärtusi, on oht meie majanduslikule suveräänsusele ja seega ka meie demokraatlikule suveräänsusele. aitäh! aitäh, järgmisena saab sõna härra Scholz kuue ja NGL-i poolt, poolteist minutit. aitäh! austatud juhataja, proua volinik, president Trump ähvardab eh, kehtestada autotööstuse, autokaubanduse valdkonnas tollid Euroopa Liidule, kui me tema, eh, tema tingimustega ei nõustu. aasta tagasi ütlesime, et me räägime läbi ainult siis, kui Trump meid enam ei ähvarda ja nüüd soovitakse kapituleerida kapituleeruda. mul on väga kahju sellest, sest praegu on olukord eh, endine ja me oleme loobumas oma väärtustest. olgugi, et me, meil ei ole praegu arvestatud eh, nende potentsiaalsete läbirääkimiste mõjuga olulisele osale meie kaubandusest meil ei ole toimunud mingit konsultatsiooni sidusrühmadega, rahvaga ning ning me oleme kinni pigistanud silma ka selles suhtes, et Trump soovib lahku, Trump lahkub Pariisi kliimaleppest. et minu hinnangul see diskvalifitseerib äh, Trumpi meie partnerina. Äh, Trump tahab sundida meid äh, loobuma tõketest Ameerika põllumajandustoodetele, mille tagajärjeks oleks äh, meie põllumeeste, paljude põllumeeste pankrotiminek, kes toodavad jätkusuutlikult. ja, ja kõike seda soovitakse ainult sellepärast, et, et Ameerika loobuks oma ähvardusest kehtestada äh, autotööstuses tollid. mina arvan, et me ei peaks seda mandaati andma aitäh, härra Šolts, nüüd EFTD nimel mm, proua Vege, üks minut. aitäh vaata, volinik, meie seisukoht selle TTP, TTIP teise versiooni osas ei ole muutunud, aga komisjoni oma selgelt on, sest et vastavalt Ameerika allikatele kaasatakse kokkuleppesse ka põllumajandus. me eh, teame, et see on ameeriklaste jaoks liiga suur eh, kiusatus, aga mitte meie ei peaks äh, oma käed kätt sirutama Ameerika suunas, me oleme juba teinud äh, seda, sest et me oleme suurendanud nende soja importi seitsmekümne äh, seitsme protsendi võrra ja lootusliku ka ja maagaasi osas üheksakümne ühe protsendi võrra. enne kui me alustame läbirääkimisi, siis me tahame, et Ameerika Ühendriigid peataksid oma tariifid terasele ja alumiiniumile ja lõpetaksid igasuguse vaenutegevuse meie autotööstuse vastu. Te tahate uut kokkulepet, hea küll, aga siis vaatame, äh, lõpetame selle vana läbirääkimiste mandaadi, alustame nullist ja kaotame lõppkokkuvõttes ära selle äh, halva TTIP. ärme müüme maha oma põllumajandust, aitäh. ENF e e fraktsiooni nimel proua Jamet. suur tänu, juhataja, lugupeetud kolleegid, see resolutsioon on üks tõeline müstika esialgne tekst on täiesti muutunud äh, ultraliberaalse komisjoni poolt, äh, kus on esindatud ainult Rahvapartei, mõned kolleegid on otsustanud ohverdada poliitika nimel äh, muud huvid, me peame nõudma konkreetseid garantiisid, enne kui hakkame läbirääkimisi pidama enne, kui ei ole mõtet alustada, kui meil ei ole autotööstuse osas, põllumajanduse erisuse kohas ega muudes asjades kokku lepitud ning ka vastavat mõjuhinnangut, mis puudutab kalandussektorit. kes suudab uskuda, et see kokkulepe, kümme, viisteist, kakskümmend aastat läbi räägitud, ei saa allkirja, kui ükski nendest äh, äh, tingimustest ei ole täidetud, keegi ei uskunud seda varem, me peame tingimata oma tingimused USA-le enne läbirääkimiste laua taha asuma välja tooma ja mitte tagu-, äh, teistpidi, aitäh. nüüd kolleegid fraktsioonide nimel kõnelejad on lõpetanud, nüüd jätkame teiste kõnelejatega, nüüd on härra Salafrankal üks minut. aitäh, juhataja, proua volinik, Junckeri komisjon on pidanud äh, muutma oma kaubanduspoliitikat äh, seoses USA otsusega äh, tõmbuda tagasi investeerimiskokkuleppest, tõsi, et terase alumiiniumi tariifid Hispaania oliividele kehtestatud takistused ei ole hea algus hoolimata deklaratsioonidest ja suunistest, mis puudutavad äh, tariife tööstustoodetele, mittetariifsetele barjääre, siis see kõik on väga huvitav asjade seis. Äh, on siin on muidugi kolleege, kes äh, Äh, meie kaubanduspoliitika põhimõtteid välja toovad, kuigi nad tegelikult ei usu nendesse, nad tahavad lihtsalt vabakaubanduskokkuleppeid tagasi lükata. äärmiselt oluline on võidelda sellise kaubanduse nimel, mis on äh, reeglitepõhine, WTO reformide põhine, peab kinni Pariisi põhimõtetest, me ei tohi loobuda olemasolevatest kokkulepetest aitäh härra postinaru palun üks minut. That... proua Olik, me kõik oleme siin kõik ühel nõul, et Atlandi ülesel suhte ees on terve rida väljakutseid. aga ma olen siiski veendunud, et pikas perspektiivis jäävad põhimõtted samaks ja nad peavad jääma samaks täna on Euroopa Liidu jaoks oluline Äh, võtta tarvitusele kõikvõimalikud kaitsemeetmed, et kaitsta Euroopa Liidu siseturgu, meie töötajaid ja tööstusi. see tähendab seda, et me peame olema ranged ja kiirelt vastu reageerima igasugustele uutele tariifidele, meetmetele, mille USA administratsioon tarvitusele võtab. samal ajal aga peame tegema endast parima selleks, et äh, leevendada pingeid ja vältida kaubandussõda, mis võib eskaleeruda ja väga tugevalt mõjutada mõlemat osapoolt me teame väga hästi, et ei ole mingit paremat viisi vältida uusi tariife kui dialoogi ja läbirääkimistega. seetõttu ma usaldan komisjoni, et nad teevad äh, õige, tegutsevad õigesti ja tervitan äh, president Junckeri, volinik Malmsteri pingutusi ja toetan seda, et alustataks läbirääkimisi piiratud äh, Eh, sektoraalseid Ameerika Ühendriikidega. lõpetuseks üks küsimus, proua volinik. kui me ütleme ei läbirääkimistele Ameerika Ühendriikidega, siis kellele me tulevikus ütleme jah? aitäh. aitäh, proua Harantsova, üks minut. aitäh, proua volinik. Ameerika Ühendriigid ja Euroopa on alati olnud loomulikult partnerid. me toetame ühiseid väärtusi, meie ees on ühised eh, ohud aga eh, igas suhtes on ju kõrg- ja madalpunktid eh, sõltumatult eh, aeg-ajalt üles kerkivatest takistustest, siis meie fundamentaalsed ühised huvid on endiselt tugevad. eelmine aasta oli meie kaubanduse jaoks ilmselgelt madalpunkt. vastates küll selgelt ja rangelt tariifidele, mis on kehtestatud terasele ja alumiiniumile, näitas Euroopa Liit samal ajal, et ta on valmis koostööks selleks, et leida lahendusi ja sõnum oli selge me peame töötama koos. me, meil on vaja seda meie ettevõtete ja töökohtade jaoks, mida nad Euroopas loovad, meie turud, vahendid, julgeolek, meie kodanikud on äh, väga tihedalt äh, omavahel seotud ja see ainult suureneb. seetõttu ma loodan, et see parlament toetab selgelt äh, läbirääkimiste alustamist. me võime läbirääkimistega alati võita, aga kui me sulgeme ukse Ameerika Ühendriikides, siis me ainult kaotame, aitäh. aitäh, järgmiseks härra Pütikofer, palun. Mm, proua volinik, proua juhataja, head kolleegid president Junckeri külaskäik äh, eelmise aasta juulis äh, Washingtoni oli väga nutikas käik kui komisjon oleks äh, siis ruttu mandaadi endale saanud läbirääkimisteks, siis oleks olukord olnud väga hea, aga vale taktikaga mängiti aeg maha. sest kardeti avalikku arutelu ning hinnati ebarealistlikult äh, Ameerika administratsiooni kavatsusi. proua volinik, te ütlesite, et ühepoolsed majandusmeetmed seavad ohtu meie püüdlused transatlantiliste suhete ka-, normaliseerimiseks kaubanduses. ning äh, me näeme seda ka arvudes. sisuliselt äh, üritatakse meile dikteerida ning äh, siis saab ainult öelda, et kui, kui me käitume niisuguse peksa saanud koerana, siis saame me edasi ka peksa ma olen nõus läbi rääkima, aga mitte nii nõrga mandaadi põhjal. seetõttu peame me selle tagasi lükkama ning ootama, kuni meile esitatakse kinnitamiseks parem mandaat. aitäh, proua Sanchez-Caldan, teil on üks minut. aitäh, proua juhataja, täna hommikul arutasime me kliimamuutuste küsimust ja kuulsime väga palju tühjasid lubadusi eh, selle koja paremalt poolelt, isegi eh, volinik Anijete tundus, et ei ole väga mures planeedi tuleviku pärast. Eh, kui Greta Thunbergile veto pandi, siis see näitab, et te väga ei hooli, te kardate tõtt kuulda. enamik Euroopa poliitikaid äh, üha hoogsamalt kiirendavad kliimamuutusi. siin äh, on hea näide, TTIP tuuakse ellu tagasi, nimed muudetakse ära, äh, aga arvatakse, et seda ei märgata. proua Malmström, teie võtsite endale kohustuse Pariisi kokkulepet kasutada tingimusena kaubanduskokkulepetele, me kõik teame, mida Trump mõtleb kliimamuutustest, et ta on sellest äh, lepingust taandunud, äritegevus on olulisem kui planeedi tulevik, me alistasime TTIP ühe korra juba varem, me teame, kuidas seda teha informatsiooni ja mobiliseerimisega, aga täna on meil noored inimesed, kes koos feministliku liikumisega üles astuvad ja see ei luba teil Äh, selliseid poliitikaid kujundada, mis meie tulevikku ohtu seavad. meil on vaja teistsugust kaubanduspoliitikat, teeme seda, kuni meil veel aega on. aitäh, härra Tartmann, palun. aitäh, juhataja. Saksa autotootjad eksportisid autosid Ameerika Ühendriikidele aastal kaks tuhat seitseteist rohkem kui kakskümmend, kahekümne miljardi dollari jagu, kaks tuhat viisteist oli see kakskümmend kuus miljardit ja seda sõltumatult sellest, et Saksa äh, Äh, autotootjatel ei ole mitte mingisugust panut USA seaduste loomisse, aga neil õnnestunud, on õnnestunud väga edukalt nendega toime tulla. võtmepunkt nüüd. Ameerika tariifid imporditud autodele on kaks ja pool protsenti, Euroopa Liidu tariifid äh, jällegi võrdluseks, äh, kui autosid eksporditakse Ameerika Ühendriikidest, on kümme protsenti. tegemist on asümmeetrilise süsteemiga. Ameerika administratsioonil on siin alust niimoodi mõelda, mida iganes kolleegid ütlevad ja selle tagajärjel Ameerika autoeksport Euroopa Liitu on väga väike osa, ainult nelikümmend kaheksa miljonit dollarit ja sealt vastuseks siis kakskümmend miljardit. nüüd see resolutsioon, resolutsioon kritiseerib Ameerika Ühendriike selle eest, et taandusid Pariisi kokkuleppest, aga härra Jadot ei ei saa olla sellist valitsust, mida te tahate kellegi teise riigis. Teil ei saa olla alati sellist valitsust, nagu te tahate ka omaenda riigis. mina väga hästi tean seda nüüd ja olen seda juba mitu aastat teadnud. Ük-, see asi, mida me siin vaatame, see, mida me siin vaatame, on nagu kaubanduse politiseerimine ja see politiseeritud parafernaalia siin resolutsioonis näitab seda, kuivõrd keeruline on Euroopa Liidul kaubanduskokkuleppeid sõlmida ja et see on siis see karistus, et Euroopa Liidu liikmesriikide inimesed maksavad kaubanduse politiseerimise eest ja seda toetavad nii paljud kolleegid. sellele tahan tähelepanu pöörata. härra Dartmus, härra Dartmus, härra Dartmus härra Jadot soovib sinise kaardi küsimust teile esitada, olete päri? palun, teil on sõna. hea kolleeg, ma ei saanud hästi aru, kas ähm, kas te olete veendunud kliimameetmete osas või mitte, äh, kliimamuutuste osas ma saan aru, et Ühendkuningriik oli suur riik rahvusvahelises kogukonnas, kas usub endiselt äh, neid põhimõtteid ja ma ei saanud aru, kas Ühendkuningriigi valitsus praegusel hetkel hääletuse ajal on teie valitsus? härra Tarmus, teie vastus vastus, härra Tartmast, siin on tegelikult äh, kaks küsimust ja tegelikult vastaksin siis ühele. selles debatis arut-, me arutame siin kaubandust, mitte kliimamuutusi. ja tegemist on äh, tõsise mõttega, mis mul on, et äh, ei tohiks äh, nagu külge siduda äh, ebaolulisi asju kliimamuutuste kohta ja tegelikult ka teisi ebaolulisi asju äh, sel-, sellistele asjadele, mis peaksid olema selged, tavalised kaubanduskokkulepped. kui seda teha, siis see muutub kulukaks nendele Euroopa rahvastele, keda te väidate ennast esindavat. härra Hanson, palun. madam president dear commissioner trade conflicts begin. Äh, proua volinik, kaubanduskonflikte tekivad siis, kui üks riik otsustab rikkuda rahvusvahelisi kaubandusreegleid selleks, et äh, rünnata teise riigi tööstusi ja sellised meie Ameerika, suhted Ameerika Ühendriikidega hetkel ongi. meie eesmärgiks peaks olema tugevalt seista äh, eksportide eest väljas. Need, kes tahavad äh, torpedeerida läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, mängivad pokkerit meie inimeste töökohtadega. kaheksakümmend kaheksa protsenti Euroopa Liidu ettevõtetest, kes ekspordivad Ameerika Ühendriikidesse, on VKE-d. Euroopa Komisjon peaks Äh, saavutama kokkuleppe, kus kõik võidavad vastavalt läbirääkimiste mandaadile äh, saavutama kokkuleppe ja me peaksime vältima Ameerika Ühendriikide pingutusi siia kaasata põllumajandust. nagu JFK kunagi ütles, siis me ei tohiks kunagi äh, läbi rääkida sellepärast, et me kardame, aga mitte kunagi kartma läbi rääkida ja seetõttu meil on vaja julgust, härra Žadov. aitäh, härra Kohvod, üks minut Uh, aitäh, uh, proua juhataja, proua volinik, ma arvan, et see küsimus on meie jaoks äärmiselt oluline, et kas me peaksime uuesti alustama läbirääkimisi. kõigi jaoks on selge vist, et uh, Trumpi Valge Maja õõnestab kõike seda, mille eest me seisame, mitte ainult Euroopas, vaid suures osas Ameerikas. mina olen Ameerika Ühendriikide delegatsiooni asejuht ja ma olen kohtunud paljude kolleegidega kongressis, kellel on täiesti vastupidine seisukoht kui see, eh, mis on, mida on väljendanud härra Trump ja teised tema administratsiooni liikmed kas me peaksime siis eh, läbi rääkima inimestega, kellega me ei ole nõus, kes õõnestavad õigusriiki, kaubandusreegleid, WTO-d? ma arvan, et me peaksime seda tegema sellepärast, et Euroopa on tugev kaubandusjõud me oleme need, kes on juhi rollis ja me loomulikult kunagi kaubandusläbirääkimistes Ameerika Ühendriikidega ei äh, lepi sellega, et äh, sõlmime kokkuleppe enne, kui nad loobuvad oma ühepoolsetest tariifidest meile. nii et äh, kui on võimalik taastada siia mingisugune tundlikkus ja õigusriik, siis me peaksime seda tegema, aga mitte igal juhul, aitäh. härra Kohvot, härra Kohvot Teile on esitatud sinine kaart härra Etheridge'i poolt. jah, näin. jah, pidi schön. härra Etheridge, jah. Ihre blaue Karte. härra Etheridge, teil oli sinine kaart. aitäh, et äh, minu küsimusega nõustusite. tahan ühte selgitust saada teie kõne kohta. kas äh, ma sain õigesti aru, et te ütlesite, et äh, Euroopa või Euroopa Liidu supervõim ei peaks läbi rääkima kaubanduse küsimustes administratsiooniga, kellega nad ei ole ühel nõul, isegi kui see administratsioon on see tegelik maailma superjõud, Ameerika Ühendriigid, et te pigem räägiksite inimestega, kes on opositsioonis, kui nendega, kel, kes saavad hetkel kaubanduskokkulepet sõlmida. jah, ja ma saan aru öö, äh, sellest, et mõned valitsused on sellised, kellega te ei ole nõus, ka minul on seda, aga loomulikult, kui me räägime midagi läbi selles osas, mis mõjutab kõiki meie kodanikke ja riike, siis peaksime rääkima läbi asjade üle, mis mõjutab töökohti ja nii edasi härra Kohvud, tundub, et saite minust valesti aru, ma arvan, et me saame läbi rääkida Ameerika Ühendriikide valitsusega sõltumatult meie erimeelsustest, sest et Ameerika Ühendriigid on oluliselt rohkem kui hetke Trumpi administratsioon. Ameerika Ühendriigid on kongress, kus paljud inimesed on väga vastu sellele kaubanduspoliitikale, mida ajab hetke Valgemaja ja Trump ütlen, et Euroopa on kaubanduse superjõud, meie toetame õigusriiki kaubanduses. me tahame ta kinnitada üle WTO, tagada võrdset mänguvälja, jätkusuutlikkust, võitlust kliimamuutustega meie kaubanduskokkulepetesse sisse tuua. nii et me peaksime rääkima jõupositsioonilt, mitte olema liiga nõrgad, et läbi rääkida inimestega, kellega me ei ole ühel nõul. proua Tornano, üks minut, palun suur tänu, proua juhataja, lugupeetud volinik. Euroopa Liit on otsustanud taas avada läbirääkimised selleks, et sõlmida kaubanduslepe Euroopa, USA-ga. aga samas kodanikud on vabakaubandusleppe vastu, mis neid vaesemaks teeb USA-s ette nähtud kokkulepe on tupikus pärast Donald Trumpi valimisi. see läbikukkumine on äh, saanud järje tehnokraatide püüdlustega ja meie oleme osa sellest mängust. midagi positiivset ei saa nendest läbirääkimistest oodata, kuidas uskuda, et põllumajandus võib tõesti välja jääda, samas kui president Juncker on juba aktsepteerinud sooja importi suurendada äh, selleks, et äh, tagada Saksa autode tagasiliikumine. meil on vaja Äh, Euroopa Liit igapäevaselt näitab, et ei ole midagi, mida saab teha, äh, tuleb äh, lahkuda selleks, et asjast välja tulla, aitäh! suur tänu ja need olid nüüd fraktsiooni nimel kõnelejad, nüüd vaba mikrofoni menetlus suur palve teile, kümme inimest soovivad sõna ja ma paluksin, tahaksin, et te kõik saaksite sõna, aga palun pidage oma kõneajast kinni, vastasel korral kõik kümme ei saa sõna lugupeetud juhataja, ütleb härra Strojevski hiljuti võtsime vastu vabakaubandusleppe Afganistaniga, Jaapaniga, aga nüüd lükkame tagasi kokkuleppe USA-ga. vasakäärmuslased leiavad, et me peaksime tagasi lükkama läbirääkimised, miks? sellepärast, et neile ei meeldi president Trump, aga ameeriklastele sobib ta väga hästi kas te arvate, et Ameerika presidendivalimised olid mingisugune viga, kas Brexit on viga? jah, vigu äh, juhtub, aga USA on väga tõsiseltvõetav partner, kellega meil on väga tihedad sise, sidemed, näiteks äh, kaitsevaldkonnas. USA peab olema meie strateegiline partner ka kaubandusvaldkonnast. kaubandus USA-ga on väga oluline, aitäh! suur tänu, äh, proua Rodriguez järgmisena. lugupeetud volinik ma sei-, Atlandi-ülesed äh, kokkulepped on olulised, aga samas me ei saa kaubandusleppesse minna äh, sellistel tingimustel, mis komisjon on paika pannud. poliitikas on oluline olla järjepidev selles osas, mida öeldakse ja mida tehakse. tahaksin kõigile noortele siin täna öelda, kes on pühendunud kliimamuutustega võitlemiseks ja kes kutsuvad meid, poliitikaid, üles tegutsema selleks, et äh, lahendada olukord. kui meie võtame äh, kliimamuutustega võitlust tõsiselt, kuidas saame USA-ga kaubanduslepet sõlmida, lähtudes äh, kõige saastavamast äh, riigist, kas me võiks rääkida, saame rääkida nendega, kes meid ei pea usaldusväärseks, neid, kes ründavad meile äh, peale tariife sest nad väidavad, et äh, need ohustavad nende kaitset. meil ei ole hetkel vajalikku dialoogi, mida me peaksime nägema. aitäh, proua Tomatšits, palun üks minut. suur tänu, proua juhataja. USA on meie oluline, põhiline globaalne partner, seega on meil vaja pikaajalist vastastikku pühendumust selleks, et kaubandussuhteid äh, toetada mul on hea meel näha seda uut peatükki, mis on käivitanud nii pea, nii kiiresti pärast TTIP-i ja ma loodan, et me ei korda vanu vigu ja uued, uus lepe katab kõiki tööstusi, me ei tohiks äh, äh alla anda, me peaksime andma rohkem ruumi äh, vastastikule äh, standardite toetamisele läbirääkijad ei tohiks lauale panna mingisuguseid eelarvamusi seoses äh, president Trumpi ja tema administratsiooniga. kui me jätkame poliitiliste sõnumitega president Trumpi asemel, selle asemel, et keskenduda äh, asjaoludele, siis me ebaõnnestume, kas meil saab olema uus võimalus ja millal, seega me peame eelkõige olema äh, nutikad. proua Bilbao, palun üks minut. suur tänu, juhataja lugupeetud volinik, sooviksin väljendada oma nõusolekut eh, selle mandaadi toetuseks, sest meie majandus eh, kasvab järgmistel aastatel rohkem tänu väliskaubandusele. meil on vaja eh, valmistuda selleks olukorraks, see on ülioluline VKE-dele, et nad saaksid tegutseda selles riigis ning see on ainus viis, kuidas kaitsta ja laiendada meie keskkonna ja sotsiaalseid standardeid. lisaks sellele äh, on põhjuseks ka see, et see ei ole isoleeritud tegevus. Euroopa on reageerinud neoprotektsionistlikule ohule, allkirjastades väga olulisi leppeid, nagu näiteks hiljuti Jaapaniga ja neid, mis on läbi räägitud teiste osapooltega praegusel hetkel. kõik on võimalik sellepärast, et seda juhivad naised. paljud äh, kõrge testosterooni tasemega isikud äh, armastavad kakelda, aga ma arvan, et volinik Malmström on näidanud üles suurepärast äh, läbirääkimisvõimekust ja emotsionaalset äh, nutikust. lühiajaline poliitika ei aita meil olukorda parandada suur tänu, juhataja. kaubandusläbirääkimiste alustamine USA-ga praegusel hetkel eh, ei anna meile soovitud tulemusi ning eh, Trumpi mänguga kaasaminek eh, naeruvääristaks kaubandussuhteid ja oleks kirstunael Euroopa Liidu kaubanduspoliitikas, lähtudes sotsiaalsest ja keskkonnaõigusest kliimapaneel on öelnud, et meil on kaksteist aastat selleks, et olukorda lahendada, me ei saa kaubandusläbirääkimisi avada riigiga, kes on maailmas süsinikdioksiidi õhku paiskamise osas teisel kohal ja eirab kõikvõimalikke kohustusi selles valdkonnas. kuidas me saame USA-le anda paremaid kaubandustingimusi pärast seda, kui nad meie terasetööstusele uued tariifid äh, kehtestasid e, Trumpi ego meelitamise asemel peame me seisma oma Euroopa töötajate eest ning liikuma madala süsinikusisaldusega majanduse suunas, aitäh, ütleb proua Scott Keito. proua Damato, palun, üks minut. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik. me peame olema väga valvsad. see koda esindab meie kodanike arvamust. kaubanduslepe USA-ga oleks lepe, mis ohustaks meie tervist, meie keskkonda, mis annaks piiramatu juurdepääsu USA toiduainetele ja ravimitele. see oleks uus löök meie kalandussektorile kus äh, turgu ujutatakse üle madala hinnaga kalaga. mitu korda oleme me öelnud, et kaubanduslepped äh, vajavad sõlmimist, aga eelkõige peab äh, lähtuma Euroopa kodanike huvidest kui tegemist on kasulike mark-, turgudega, mis annavad meie tootjatele uue väljundi, jah, siis küll, aga vastasel korral peaksime olema alati vastu uuele TTIP-ile. läbirääkimiste alustamine, ütleb härra Valesa, on äh, kaubandusleppe konflikti eskaleerumise vältimine. USA äh, saab teatud tingimused, kaheksakümmend viis protsenti Poola autotööstusest on suunatud Euroopa turule meie huvides, Poola huvides on vältida igasuguseid uusi tariife. lisaks sellele on meil ka energiaintensiivseid äh, sektoreid meie majanduses ja ma räägin siin äh, vahest, äh, mis puudutavad regulatsioone vedelgaasi sissetoomine USA-st oleks samuti meile kasulik, aitäh. suur tänu, proua Grapini, üks minut. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, head kolleegid. meil on mitmeid põhjuseid, miks Trumpi administratsiooni negatiivselt suhtuda. mina olen isiklikult võitlenud selleks, et nimel, et sisse tuua mitmeid muudatusettepanekuid TTIP-i. me ei ei saa sõlmida sellistel tingimustel kaubandussuhteid ja selleks, et mandaat oleks piiratud, on vaja küll läbirääkimised avada, see on meil on vaja vastavaid norme äh, toodetele ja me ei tohi lasta teatud toodete osas omale ühepoolselt äh, mingeid nõudmisi peale suruda me ei saa Türgi, Venemaa ega ka USA-ga sellistel tingimustel äh, kokkuleppeid äh, sõlmida. härra Tarabella, üks minut, palun. jällegi on meil tegemist Euroopaga, kus on vaja olla järjepidev ähm, sotsiaalse keskkonna, põllumajanduse, muude tingimustega soo-, Ameerika sooja impordi äh, suurendamine Euroopa mandrile, selle asemel, et äh, pigem selle tootmist Euroopas toetada, palun selgitage, miks ohverdada põllumehi äh, igasuguste vabakaubanduslepetega, mida teie toetate. sooja massiivne import on juba Kyoto äh, protokolliga vastuolus. lugupeetud volinik kas te lõpetate äh, hea näo tegemist ja hakkate tõeliselt kuulama ära meie vajadusi ja arvesse võtma ka kliimamuutustega seotud meetmeid, mis vajavad kiires, kiiret reageerimist. proua Reena, üks minut, palun. lugupeetud volinik, mul on tõesti mulje, et Euroopa Komisjonile kõlg-, kõlbab kõik äh, kaubandussuhete liberaliseerimised, tavaliselt räägite te millestki, mida äh, võib kuulata, et tegemist on meie sõbralike riikidega kokkulepete sõlmimisega, kes austavad meie soove, meie tingimusi. mis osas härra Trump jagab meie väärtusi kliimavaldkonnas, on ta otsustanud läbirääkimiste laua tagant ära tulla kli-, Pariisi kliimaleppe osas. rahvusvahelise kaubanduse osas otsustas Trump mitte austada WTO reegleid Teie, kes kaitsete neid reegleid, miks te siis tahate äh, läbirääkimiste laua taha astuda Trumpiga, samal ajal kui nemad ise ei austa reegleid, mida te, mille täitmist te nõuate? seega on vaja vähemalt ühte põhjendust, mille põhjal saab öelda, et te su-, suudate kuidagi muuta seda poliitikat, mis ei austa Euroopat äh, Trumpi administratsiooni poolt. mina ei usu, et see nii läheb ja ma ei usu, et praegu oleks hea anda sellist mandaati nõukogule, nagu te olete ette pannud suur tänu, sellega on vaba mikrofoni voor äh, lõppenud ja nüüd annan sõna volinik Malmströmile suur tänu, proua juhataja, lugupeetud daamid ja härrad. kokkulepe, mille president Juncker juulis Trumpiga äh, kokku leppis vaatamata meie erimeelsustele mitmetes valdkondades on eesmärgiks leida koostöövõimalusi me rääkisime vede, veeldatud madalgaasist, mitmed äh, liikmesriigid on selle ostmisest äh, huvitatud võrreldes teiste partneritega ja ameeriklased on äh, selle toetamist lubanud teha. ja loomulikult komisjon ei ole see, kes hakkab ähm, gaasi ostma sooja teema on samuti seotud turuolukorraga, komisjon ei osta neid ega sa, ega ladusta neid Berlemontis, vaid tegemist on poliitikaga, me, me olime valmis eh, nende kestlikkuse kava toetama, mis on täielikus kooskõlas direktiiviga Äh, samuti vastavus WTO reeglitega, siin on erimeelsusi, aga meil on protsess, kus me oleme teinud koostööd USA ja jaapanlastega selleks, et WTO-s äh, tingimustesse uusi reegleid sisse tuua, näiteks seoses Hiina teemaga, see on käimas. samuti leppisime kokku, et teeme regulatiivset koostööd äh, toiduainete läbipaistvuse osas, mis austavad täielikult meie kaitsemeetmeid ning me leppisime kokku, et me soovime läbirääkimisi kahes piiratud kokkuleppes, mis on olulised, mis puudutab vastavushinnangut ja keegi ei ole siin täna küsimuse alla seda saanud. ja teisest küljest piiratud kokkulepe äh, tööstuskaupade osas piiratud tariifidega ja selles osas äh, on siin äh, arvamust palutud nüüd, mis puudutab mandaati, siis on teatud tingimused, me ei saa midagi, millegini jõuda, kui äh, terase, alumiiniumi tariife enne öö, äh, lõppfaasi ei tõsteta. ja uusi tariife ei tohi kehtestada ka autodele ega autoosadele ja nende läbirääkimiste käigus viime läbi välisuuringu mõjuhinnangu, mis puudutab kestlikkuse aspekti me oleme alustanud konsultatsioone vabaühendustega, täiesti selge on, et selle mandaadi andmisega muutub see ka selgemalt äh, kirjalikus tekstis äh, äh, mõistetavaks, et põllumajandus ei ole osa sellest. me räägime tööstusvaldkonnast, sealhulgas kalatööstusest ja autotööstusest, see on WTO tingimustega vastav. me ei anna ära siin mitte midagi igal juhul ei ole tegemist täieliku kaubandusle-, vabakaubandusleppega, see ei ole TTIP-i ülessoojendamine. TTIP on tõesti kõrvale pandud, erinevatel põhjustel ei olnud võimalik edasi liikuda Obama juhtimisel ja ei ole võimalik ka ligitulevikus edasi liikuda praegusel hetkel. ning loomulikult äh, te mainisite, kuna USA on tagasi astunud äh, Pariisi kliimaleppest nagu öeldud, siis on mitmeid erimeelsusi Trumpi administratsiooniga, aga USA, USA inimesed, valitud kogud, rahvas on Euroopa Liidu sõber ja meil on täielik huvi leida koostööpunkte, kus me saame dialoogi pidada ja see on äh, nõukogu tahe samuti ja sellepärast palume teil kokku leppida nende soovituste osas läbirääkimiste alustamiseks ja loodame, et saate hääletada selle poolt homme. aitäh selle arutelu eest. aitäh, proua volinik. härra Etheridge, ma ei saanud teile uuesti sõna anda, sellepärast et sinise kaardi korras juba sõna võtsite. arutelu lõpetuseks on esitatud B kaheksa null kaheksa kaks tuhat kolmteist Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon eh, resolutsioon, resolutsiooni eelnõu, eh, hääletus toimub homme ning arutelu on seega lõppenud. järgmine päevakorrapunkt on ühine arutelu Euroopa majanduspoliitika koordineerimise poolaasta küsimustes ning arutelul on härra Vandenkendel Eere, vabandust, kui ma õigesti ei häälda, raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta kaks tuhat üheksateist aasta majanduskasvu analüüs ning proua Mariann Harkini raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning kaks tuhat üheksateist aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive ja sotsiaalaspektid kõigepealt saab sõna raportöör härra Van den Kendelere. tal on sõna neljaks minutiks, palun. aitäh. austatud volinik, head kolleegid, proua juhataja. arutelu Euroopa poolaasta üle on alati poliitilise alatooniga, eriti praegu, kui meil seisavad ees valimised küsimus, mis meie ees seisab seoses äh, Euroopa poolaasta protsessiga, on, missugune on olukord majanduses, missugused äh, on probleemid, mis lahendamist vajavad, missugused on prioriteedid ning kuidas me kavatseme tagada, et äh, meie heaoluriiki saavad nautida ka meie lapsed. head kolleegid, mõned inimesed räägivad, et vaja on rohkem investeeringuid teised, et eh, riigid peavad olema distsiplineeritumad kulutuste tegemisel. kolmandad soovivad, et riikidel lastaks tegutseda. mina kristliku demokraadina leian, et eh, parim lahendus on lahendus, mis on kompromiss. pooltõed ei, ei aita meie lapsi. minu kaheaastane poeg on mul praegu siin külas ja ma seisan tegelikult tema huvide eest ka, et ka tema saaks elada heaoluriigis, mis võimaldaks eh, temal toime tulla ka rasketel aegadel, kui ta, kui ta haigeks jääb või, või kui ta vanaduspensionile läheb. ning see on see tulevik, mille poole me peame püüdlema. aastakümneid oleme me ehitanud oma heaoluriiki ja praegu on see sattunud küsimuse alla. sellepärast, et elanikkond va-, vananeb, see on üks olulisemaid suundumusi kahekümne esimesel sajandil. sellel on nii positiivsed küljed kui ka sellega on seotud riskid, suurenevad kulud eh, tervishoiule, suurenevad pensionikulud järgnevatel aastakümnetel oluliselt ning satuvad surve alla seetõttu riigieelarved. elanikkonna vananem-, vananemine tekitab ka olukorra, kus elanikkonna väiksem protsent on tööl ja seetõttu maksuraha väheneb. ning eh, praegu on aeg rakendada meetmeid. ja selleks tuleb investeerida, selleks tuleb eh, rakendada struktuurireforme ning tuleb eh, eelarve kontrolli alla saada. et kõigepealt on meil vaja fiskaalpuhvrit ja eelarvet, mis on tasakaalus kui meil rohkem on vanu inimesi, tähendab eh, see pensionikulude ja tervishoiukulude ning hoolduskulude tõusu, me peame selleks valmistuma. kui me seda ei tee, siis, eh, siis jätame me lihtsalt need kulud kõik järgmise põlvkonna kanda. teiseks on meil vaja struktuurireforme, mis vähendaksid eh, kulusid, mis meile langevad olukorras, kus meil on rohkem vanu inimesi ning vähem tööealisi inimesi. meil on vaja motiveerida töövõtjaid, tööandjaid koostööd tegema, meil peaks olema lihtsam inimesi tööle võtta ja vabastada, tööturg peaks reageerima paindlikult. minu vanemad kuuluvad põlvkonda, kus inimene võis töötada terve elu ühes ettevõttes, aga praegu on see mudel sattunud surve alla ning meie lapsed ei tea sellest tõenäoliselt enam midagi, seetõttu peavad poliitikud looma raamistiku selleks, et oleks võimalik üleminek tabada äh,, tagada ning äh, et äh, tööturg muutuks paindlikumaks. meil on vaja selleks äh, täiendõpet, koolitust, selleks, et tagada meie elustandardi jätkumine, kas see meile meeldib või mitte. ja kui me tõesti soovime soovime, et kõik see toimiks, on meil vaja investeeringuid. investeeringuid inimkapitali muuhulgas ka ja tootlikkusse investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, digitaliseerimisse, taristusse. intelligentsed investeeringud, mis täna tehakse, tood-, toovad homme tulu. ning eh, selles suunas peame me liikuma Euroopa poolaasta protsessis, see peab olema sotsiaalmajanduslik kompass, mis ei lase meil teed eksida, vaid eh, laseb meil edasi liikuda ja jätkusuutliku tuleviku poole. nüüd proua Haakin, neli minutit, aitäh! tänan variraportööre nende hea koostöö eest, mille tulemusena on õnnestunud formuleerida väga hästi tasakaalus olev raport. muudatusettepanekuid on ehitatud väga vähe ning ühe erandiga saan ma kõiki neid toetada. sest nad ei muuda raporti tooni, aga parandavad selle sõnastust. nii et esiteks lubage mul öelda, et on väga oluline, et tööhõivekomisjonil äh, on oma raport seoses poolaasta protsessiga, sest meie lähenemine on siin erinev majanduskomisjoni lähenemisest. Need kaks asja käivad kõrvuti, aga on erineva rõhuasetusega. ning meie raportid aitavad